Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, palun, kui soovite saalist lahkuda, siis äh, laske käia, tehke kiiresti, sest et me tahaksime oma istungiga jätkata daamid ja härrad, kolli-, kallid kolleegid, oma kuluaarivestlusi pidage kuluaarides, mitte täiskogu saalis kolleegid, palun võtke istet. kolmekümne sekundi pärast äh, täiskogu jätkab oma tööd. veel kord, kolleegid, need teie seast, kes ei jää ülejäänud istungiks saali, andke teistele võimalus tööga jätkata E, wznawiam posiedzenie. meie töö jätkub. alustuseks on mul paar teadaannet. meieni on jõudnud informatsioon kolleegid, palun äh, lõpetage oma eravestlused äh, täiskogu saalis kui teid edasine ei puuduta, lahkuge palun saalist kohe. Te olete muidugi äh, teretulnud äh, kuulama meie istungit, kuid ärge jätkake oma vestlusi saalis. kallid kolleegid, meieni on jõudnud äh, väga kurvad uudised. nimelt Mehhikos tapeti rahvusvaheline inimõiguste vaatleja, kes oli pärit äh, Soomest, härra Jaakola ning Betty Carina Trujillo samuti äh, tapeti Mehhikos. mõlemad ohvrid äh, osalesid inimõiguste seiremissioonil Mehhikos ja Euroopa Parlamendi nimel saadaksin ohvrite peredele kaastunde avaldused. on täiesti selge, et äh, väga kahetsusväärne on see, et selliseid tapmisi ikka ja jälle maailmas ette tuleb. ühtlasi äh, külastasin eelmisel nädalal Washingtoni, kus äh, õnnistasime sisse meie kontaktasutuse Euroopa Äh, vabandust, Ameerika Kongressi juures, ähm, sama visiidi käigus äh, rääkisin Ameerika osapoolega ka majandussuhetest Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel, meie strateegilisest partnerlusest ning Lissaboni lepinguga kaasa tulevatest muutustest Euroopa Liidus. me eeldame, et meie suhted Ameerika Ühendriikidega lasuvad võrdsetel alustel maikuu üheksandal päeval tähistame Schumanni deklaratsiooni kuuekümnendat aastapäeva ning Euroopa Parlament äh, äh, peab kaheksandal mail Brüsselis avatud uste päevi ning üheksandal mail Strasbourgis. lisaks sellele on äh, selle tähtpäeva tähistamiseks sündmusi ette näha ka Luksemburgis Euroopa Komisjoni asepeaminister ning Prantsusmaa ja Saksamaa peaministrid on osalemas äh, Schumanni päeva tähistamistel Strasbourgis, nii et kutsuksin ka kõiki teid pühapäeval Strasbourgi sõitma. järgmisena aga päevakorrapunkti järgmine punkt, äh, Euroopa Parlamendi koosseisu alane arutelu meie kolleeg härra Mendeste Viigo on olnud meie raportöör nendes küsimustes, puudutab see siis äh, lepingusätete muutmist parlamendi koosseisu osas ja härra raportöörile sõna, palun. Ah, mul on äh, kuus minutit aega, see on terve igavik selles kojas ning aluksi ütleksin Rilke salmiga. Rilke e, oli meie kolleegi härra Tsatsose lemmik, luuletaja, kes e, härra Tsatsos e, kahjuks suri paar päeva tagasi ning üheksateistkümnendal novembril üheksakümne seitsmendal aastal Dmitri Tsatsos ja mina, meil oli au esitada raport Amsterdami lepingu kohta. ning just nimelt selles äh, raportis tegime ettepaneku, et ükskõik milline lepingute ülevaatamine valmistataks ette e, kokku kutsutud konvendi poolt, kutsusime seda e, ühenduse meetodiks ning e, selle alusel koostati põhi õigusleping ning samuti ka, ka ja põhi, samuti ka meie eh, alusleping, vabandust, Euroop-, Lissaboni lepe ning tahaksin meenutada siin kolleegi Tsatsost. see esimene reform, mis protokolli kolmkümmend kuus muudab Lissaboni leppes, on aluseks, selle aluseks on anomaalia. nimelt, eh, kui Euroopa Parlament valiti möödunud aasta juunis, siis eh, Lissaboni lepe ei olnud veel jõustunud ja seda probleemide pärast, millest me kõik teadlikud oleme. ning sellega seoses ehm, võeti aluseks Nitsa leppel valimiste korraldamisel. ja Nitsa eh, lepe näeb ette, et saadikuid on seitsesada kolmkümmend kuus saadikut, samas aga eh, Lissaboni lepe näeb ette sada seitsesada viitekümmend ühte saadikut, et seda asja veel segasemaks teha, näeb ette Äh, äh, paragrahv äh, kuuskümmend viis näeb ette, et parlamendi koosseis teeb tööd, iga koosseis teeb tööd viis aastat. nii et on selliseid riike, kus, mis jäävad ilma kolmest saadiku kohast, teised jällegi peaks kolm kohta juurde saada ning sellega seoses tulebki seda protokolli kolmkümmend kuus muuta, et Lissaboni lepe jõustuks ning selle eh, parlamendi koosseisu ajal kahe tuhande üheksandast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani, eh, kui eh, protokolli kolmekümne kuue, kolmekümne kuue protokolli muutused jõustuvad, see tähendab siis seda, et selle aja sees on erandlikult parlamendil seitsesada viiskümmend neli liiget ning parlament peab sellega seoses sõna, aru pidama järgmiste küsimuste üle. kas on vaja kokku kutsuda äh, konvent selleks, et protokolli kolmkümmend kuus muuta ning teine küsimus. kas äh, riik, liikmesriikide valitsused võivad kokku kutsuda valitsustevälise, vahelise konverentsi selleks, et äh, seda küsimust arutada, nii et tegu on kahe sarnase küsimusega, mis on omavahel seotud ning alustaksin siis esimesest, kõigepealt äh, puudutab see siis valitsusvaheliste konverentsi, valitsusvahelise konverentsi kokkukutsumist tegu on siis küsimusega, mis puudutab Lissaboni leppe jõustumist ning ajutise ähm, lahenduse kasutusele võtmist, mis kehtib ainult selle parlamendi koosseisu ajal. ning sellega seoses see valitsustevaheline konverents tegeleb küsimusega, mis, milles on juba eelnevalt kokku leppinud, lepitud, nimelt kuidas see kaheksateist saadiku kohta kaheteist riigi vahele rajatatakse. sellega seoses äh, ei ole eh, mingisugust arutelu selle üle vaja maha pidada. ma arvan, et valitsustevaheline konverents võiks väga kiiresti kokku kutsuda ning nad võiks juba homme päev selle küsimuse ära lahendada, sest poliitiline otsus on juba langetatud. aa, minule öeldi, et mul on kuus minutit aega. aa, mul on pärast arutelu aega. nii, sellega seoses ma paluksin, et kutsutaks kokku valitsustevaheline konverents ning tahaksin öelda, et pole vaja eraldi kutsuda konvent küsimuses, mis on juba lahendatud. vabandan, ma olin valesti aru saanud, kuna mulle öeldi, et mul on kuus minutit, siis eh, ma rääkisin pikemalt kui tavaliselt, nii et mina kui raportöör tahaksin öelda, et meie oleme selle poolt, et kutsutakse kokku valitsustevaheline konverents ning me oleme konvendi kokkukutsumise vastu uh,. suur tänu, härra De Vigo, nii selle raporti kui ka praeguse sõnavõtu eest Teie kuus minutit, jah, on kokku mõlemaks sõnavõtuks neli pluss kaks. me arvasime, et meie debati lõpus räägite veel kaks minutit. seega neli alguses, kaks lõpus. nüüd teil on lõpus ainult poolteist minutit järgi jäänud, aga hea küll. no olen äh, helde ja annan teile ikkagi lõpus ka kaks minutit veel, kuid nüüd nõukogu nimel annaksin sõna riigisekretär Diego Lopez Garridole. Teil on sõna, palun. suur tänu teile, härra president. tahaksin kõigepealt väljendada oma rahulolu selle üle, et Euroopa Parlament et läbi minu armsa sõbra Inigo Mendes de Vigo on nõus Euroopa Nõukogu poolt esitatud, Euroopa Liidu Nõukogu poolt esitatud arvamusega, mille kohaselt äh, protokoll kolmekümne kuue muutmine, mis on hädavajalik, et Lissaboni lepe jõustuks sajaprotsendiliselt ja et sellega seoses äh, selle parlamendi koosseis muutuks äh, enne seda, kui järgmine parlament, äh, järgmise parlamendivalimised kokku kutsutakse. tegu on väikese reformiga ning sellega seoses ei ole vaja konventi kokku kutsuda. paradoksaalselt sellel juhul, sest härra Mendes de Vigo ja mina ise olime osa äh, konvendist, mis äh, lõi Euroopa, Euroopale põhiseaduse praegusel juhul on aga tegu väga väikese, isegi ma ütleks formaalsusega, mis on siis seotud Lissaboni leppega. mul on väga hea meel selle üle, et kui parlament võtab vastu äh, raportööri ettepaneku, siis äh, on võimalik, et teie uued kolleegid ühinevad teiega võimalikult ruttu pärast valimiste vahelise konverentsi toimumist ja pärast seda, kui äh, on toimunud ratifitseerimisprotsess äh, kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis. nii et see tähendab seda, et kokku tuleb kaheksateist uut saadikut kaheteistkümnest riigist ja need riigid on Suurbritannia, Sloveenia, Poola, Holland, Malta, Läti, Itaalia, Bulgaaria, Rootsi, Prantsusmaa, Austria ja Hispaania. nii et nende riikide kodanikud on veel paremini esindatud Euroopa Parlamendis ja sellega seoses on mul väga hea meel selle üle, et härra Mendes de Vigo eh, esitas oma raporti, mis põhiseaduskomisjonis juba vastu võeti ning ma loodan, et ka eh, täiskogu eh, toetab seda raportit ning et juba üsna varsti võime neid kaheksateist uut kolleegi näha selles kojas, kes siia pole veel saanud tulla. nagu see peaks olema vastavalt Lissaboni leppele. suur tänu, härra president! Um, aitäh, härra minister! härra Lopez Garrido nõukogu nimel selle avalduse eest. nüüd Euroopa Komisjoni asepresident härra Maroš Šefčovitš, palun. siis komisjoni nimel, palun suur tänu, härra president ja aitäh ka härra Mendes de Vigole selle suurepärase raporti eest ja sooviksin öelda, et komisjon on vastu võtnud äh, positiivse arvamuse või seisukoha äh, valitsustevahelise konverentsi kokkukukkumiseks ja ka positiivse otsuse langetamiseks kaheksateistkümne parlamendikoha juurde loomisel võtame arvesse siin ka eesistujamaa Hispaania valitsuse seisukohta, siin on vaja poliitilist kokkulepet selleks, et tuua sisse siis need kaheksateist parlamendi kohta ja looma, loome, et, loodame, et jõutakse valitsustevahelisel konverentsil kiiresti kokkuleppele. ja siis piirdub nende töö just nende lisakohtade loomisega parlamendis mul oli hea meel näha, et härra Mendes de Vigo raportit äh, toetas AFCO komisjonis äh, laiapõhjaline enamus ja loodame, et ka homsel hääletusel kogu parlament äh, seda toetab. ja sooviksin väljendada ka komisjoni lootust, et valitsustevahelise konverentsil kiiresti käsitletakse väikest muudatust ja selle tulemusena saavad kaheksateist uut parlamendiliiget asuda oma ametiülesandeid täitma. suur tänu e, komisjoni asepresidendile komisjoni seisukoha esitamise eest ja meenutage, meenutan, et räägime siin kahest raportist kolleeg Mendes de Vigolt, eh, siis eh, puudutavad parlamendi koosseisu käsitlevaid üleminekumeetmeid ja siis eh, otsus mitte kokku kutsuda konventi selleks, et välja tulla nende üleminekumeetmetega, mis puudutavad Euroopa Parlamendi koosseisu nii et tegemist on meil, me käsitleme siin kahte raportit äh, üheaegselt. nüüd äh, Rahvapartei nimel härra Kasiini, palun. aitäh, president, teen lühidalt. minu komisjon äh, see juriidiliste õigusküsimuste komisjon ähm, ähm, arutas äh, seda küsimust ja, ja siin räägiti aktist, seitsmekümne kuuenda aasta aktist äh, ja seal on sätestatud see, et parlamendiliikmed peaksid otsevalimistel olema valitud äh, rahva poolt seal on ette nähtud hääletussüsteem, see, kuidas praegused liikmed on äh, ametisse valitud, äh, siin äh, pidi saavutama piisavalt hääli ja siis jagati ära olemasolevad kohad, kuid kui me nüüd ei soovi mingeid takistusi eh, lisaliikmetele seada, siis eh, meil peaks olema mingisugused üleminekumeetmed, ajutised meetmed eh, ametisse, kohtadele nimetamiseks. nii et me oleme nõus kõige sellega, mis juba öeldud ja isiklikult esitasin ka muudatusettepaneku, mis toonitas vaatleja liikmete äh, staatuse olulisust, enne kui need uued liikmed ametisse nimetatakse, seda praegu veel arutatakse, kuid kompromissettepanek võimaldaks siis kiire kohanemise uutel liikmetel. nüüd. järgmisena saab sõna härra Haurigi. suur tänu, ma sooviksin kõigepealt öelda, et see ei ole sugugi mitte vähekaalukas otsus, mille me vastu võtame. me ju äh, muudame sellega Lissaboni lepet pärast, esimest korda pärast seda, kui see jõustus. see pole niisama nali. kuid äh, me peame sellega kinnitama seda, et kaheksateist eh, saadikut, kellel on õigus olla saadik, kui äh, kui neil oleks õigus olnud, äh, see, kui oleks Lissaboni lepe kinnitatud enne valimisi ning kaheteist, kaksteist riiki, kellel on õigus suuremale esindatusele Euroopa Liidus. et äh, neil peaks olema õigus ühesõnaga äh, neile kohtadele selle töö tegemisele. tegu on olulise küsimusega, kuid samas Lissaboni lepe näeb ette, et äh, Lissaboni leppe muutmiseks on vaja konvent kokku kutsuda, kuid nõukogu väga mõistlikult ütleb, et kas tõesti on vaja selleks konvent üle terve Euroopa Liidu ette äh, kokku kutsuda, selleks, et äh, see muutust sisse viia, meie leiame Euroopa Parlamendis, et seda pole vaja. ning sellega seoses anname mandaadi nõukogule, et ta kutsuks kokku valitsuste välise, vahelise konverentsi ning äh, annaks sellega kahekümne seitsmele liikmesriigile võimalusele see muudatus ratifitseerida, nii et eh, kohale saaks tulla kaheksateist eh, saadikut kaheteistkümnest riigist. ning sellega me praegu siin tegeleme. kuid on tekkinud probleem ning ma tahaksin öelda, et eh, on, oli üsnagi keeruline otsustada, et kas need, kes tulevad, peavad olema otsevalimistel valitud või võib neid valida kuidagi teistmoodi selle eh, probleemiga peab mõistlikult tegelema. ma arvan, et rahu-, lahendus on leitud ja üsnagi rahuldav lahendus, tahaksin selle eest tänada mitte ainult raportööri, vaid ka härra Duffi selle eest, et kolme suurema fraktsiooni vahel jõudsime väga rahuldava kokkuleppeni. ning me otsustasime, kui, äh, äh, kui muudatus viiakse sisse, siis tehku seda, kui seda ilma konvendita ja parlament soovitab samas rahvusparlamentidele, et nad peavad saatma saadikud, kes on otse valitud Euroopa Parlamenti ning äh, me, see tähendab seda, et me peame Euroopa valimissüsteemi parlamendis üle vaatama äh, et Euroopa valimismudel oleks ühtne eh, riigi eh, ülene, eh, tähendab, riigiülene peab olema see viis, kuidas saadikud ametisse valitakse. see annab võimaluse meile tasakaalukalt edasi tegutseda ning aitab meil see töö lõpule viia. aitäh, nüüd ALDE nimel härra Tahv, palun before us of course precedes the meie jaoks muidugi äh, on väga oluline Lissaboni äh, leppe jõustumine, kui äh, Lissaboni lepe oleks jõustunud enne, siis ei oleks see ettepanek meile vastuvõetav. parlament ei oleks siis saanud aktsepteerida seda, et Prantsusmaa soovib ametisse nimetada äh, saadikut enda Rahvusassambleest, siis Euroopa Parlamenti nimetada. kui me oleks seal kokkuleppele jõudnud pärast äh, Sabani lepingu jõustumist, siis äh, oleksime me rikkunud lepingut, sest see ettepanek äh, ei, äh, ei pea kinni proportsionaalsuse põhimõttest. nii et äh, seetõttu me aktsepteerime seda üleminekulahendust, kuid samas on siin ka teatud vastuolusid, need probleemid, mis seonduvad parlamendi koosseisuga ja valimisprotseduuridega. mul on hea meel, et nüüd kõik fraktsioonid on nõus sellega, et on vaja sisuliselt reformida valimisprotseduuri. ja parlament tuleb peatselt välja ka ettepanekutega, mis selleks vajalikud on ja siis valitsustevaheline konverents saab ette äh, valmistada konvendi äh, tegevuse, kus siis äh, tegutsevad ka, koostööd teevad rahvusparlamentide esindajad, võetakse arvesse ka riikide erakondade seisukohti selleks, et sisuliselt see küsimus lahendada kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks. ma olen väga tänulik kolleegidele koordinaatoritele teistest fraktsioonidest konstruktiivse lähenemise eest, läbirääkimiste eest, kuna kõigi äh, selgeks eesmärgiks on refo-, reformida parlamendi valimisprotseduuri. aitäh! aitäh! nüüd äh, Roheliste ja Euroopa Vabaliidu nimel härra Hefner, palun. suur tänu, president, kolleegid, meil on siin laiapõhjaline konsensus selles küsimuses ja äh, räägime siin parlamendi koosseisu äh, suurendamisest, kaheksateist äh, lisasaadikut, loodame siis tõepoolest nad saavad meiega peatselt liituda ja koostööd tegema hakata, kuid siin on ainult üks väike probleem, mis tegelikkuses on päris suur, me räägime siin enda tööst ja demokraatia printsiipide ellurakendamisest ja liikmete valimisest siia kotta. räägime sellest, kes on siis need uued liikmed ja samas see ei ole mingi kõrvaline teema, tegelikult see on üks põhilistest teemadest. räägime vabadest otse Äh, valimistest, viieaastasest mandaadist äh, ja üheteistkümnes riigis kaheteistkümnest ei ole ka probleemi sellega, kuid üks riik otsustas äh, saata või määrata ametisse parlamendiliikmed teistsugusel viisil ja nüüd me peame uuesti mõtlema seda, et me milline, kas me peame siin kinni demokraatlikest põhimõtetest ja kodanike õigusest hääletada, kui jõutakse selles küsimuses kokkuleppele, siis äh, see tähendab seda, et me avame ukse lisaprobleemidele, nii et me peaksime siiski kokku kutsuma konvendi. ja nüüd ECR-i nimel äh, härra Fox, palun suur tänu, härra president, ma tervitan seda raportit eh, ja selle lõppjäreldust, et tavapärase konvendi kokkukutsumiseks ei ole vajadust, eh, see lihtsalt raiskaks aega ja maksumaksja raha. ja tõesti, minu valijad eh, küll ei tunne mingisugust himu konvendi järele, mis kindlasti ainult räägiks edasisest poliitilisest integreerimisest Ühendkuningriigis äh, üldiselt arvatakse juba täna, et poliitiline integratsioon on läinud liiga kaugele, kuigi ma tervitan neid meetmeid, mille alusel kaheksateist uut saadikut saaksid oma kohtadele asuda ei meeldi mulle see, et äh, nei-, et nad oleksid äh, vaatlejad seni, kuni äh, menetlus paika pannakse. see tähendab seda, et need kaheksateist inimest saaksid palka ja hüvitisi nõuda enne, kui neil on lepingu järgi selleks õigus, minu meelest see on täiesti vale põhimõte. ajal, mil avalik sektor igal pool, pea kõikides liikmesriikides peab tegema suuri kärpeid, peaks parlament äh, olema eeskujuks, me peaksime olema kokkuhoidlikud rahva rahaga igal hetkel. meie fraktsioon on selle ettepaneku ja raporti vastu, seega kuivõrd see rikub seda põhimõtet. suur tänu, QNGL äh, fraktsiooni nimel saab sõna Sören Sondergaard. suur tänu, härra president, ma olen täiesti veendunud, et üsna mitmes küsimuses me Euroopa Liidu temaatikas võime olla eriarvamusel või ka ühisarvamusel kuid selles küsimuses siin praegu oleme me küll ühisarv-, ühisarvamusel. nimelt, just nimelt demokraatlik otsevalimisprotsess annabki Euroopa Parlamendile selle legitiimsuse ja samas täna esitatakse meile ettepanek, eeldatakse, et me võtame selle vastu, mis seda muudaks. nimelt on tehtud ettepanek, mille kohaselt eh, siis eh, järgmisel neljal aastal võtaksime me siin kojas vastu koos eh, seadusi inimestega, kes ei ole mitte valijate poolt valitud, vaid kes on liikmesriigi poolt määratud siia ametisse, see on kindlasti vale valikuvariant, see on kahetsusväärne areng ja arvestades seda, et see ei lähe kokku lepingusätetega, tuleb lepingut muuta, kuid see on muidugi ka praktikaga vastuolus. kui Rumeenia ja Bulgaaria kahe tuhande seitsmendal aastal liitusid, ei äh, antud nende saadikutele võimalust kaks ja pool aastat siin vaatlejana istuda äh, ja ilma rahva poolt valimiseta äh, saadikud olla. suur tänu nüüd EFD fraktsiooni nimel, härra Messerschmidt, palun suur tänu, härra president. midagi kergelt kummalist on selles olukorras, millega täna me oleme silmitsi aastaid oleme me kuulnud sellest, kuidas Lissaboni leping saab olema just nimelt äh, see instrument, mis tagab demokraatia ja läbipaistvuse, mis annab Euroopale mõjukaalu ja äh, lähendab meid kodanikele, kuid nüüd esimene parlament äh, uue lepingu alusel töötamas ütleb ei otsevalimistele, ütleb ei konvendi kasutamisele, ütleb ei sisuliselt kõigele, millest me oleme viimastel aastatel nii pikalt rääkinud, et miks meil üldse seda lepingut on vaja, nii et selles mõttes tõesti on kogu selles loos midagi veidrat või kummalist meie peaksime oma otsuseid langetama ikkagi tõsiseltvõetavalt, et kodanikud saaksid meid usaldada ja siin kojas saaksid otsuseid langetada ikkagi ainult need, kes esindavad inimesi, valijaid, mitte valitsusi. see on üks äh, nendest äh, põhiprintsiipidest, mida me rikume siis, kui me need raportid vastu võtame. kogu see argumentatsioon, millele baseerus Lissaboni lepingu vastuvõtmine, sellele me keeraksime ju täna selja nüüd, kus me oleme justkui selle asja läbi surunud ja meie fraktsioon küll sellist käitumist toetada ei saa. suur tänu, härra Messerschmidt. ja nüüd äh, mitteühinenute nimel härra Kornis. härra president, äh, artikkel kaks äh, härra Mendes de Vigo raportist seab rõhu sellele, et üks nõukogu ettepanekutest on selgelt vastuolus seitsmekümne kuuenda aasta akti vaimuga. ja see on äh, liikmesriikide parlamentide poolt äh, liikmete nimetamine Euroopa Parlamenti, samas kui äh, parlamendiliikmeid peaks otsevalimistel valima äh, kuid mulle tundub, et raportöör kahjuks ei võta seda piisavalt või piisavalt rangelt arvesse, seda ka viienda artikli kontekstis ei ole ju mingit äh, võimali-, võimalust äh, siin valimisi korraldada, kui soovitakse osaliste valimist äh, osalisi valimisi korraldada, siis peab arvesse võtma valimiste tulemusi, mis toimusid kahe tuhande üheksandal aastal ja siis äh, selle, nende valimiste tulemusi rakendama ka uutele saadikutele, kes äh, asuvad äh, oma tööülesandeid parlamendis, Euroopa Parlamendis täitma, äh, me peame parla-, demokraatlikest põhimõtetest kinni pidama, eriti just sellise riigi nagu Prantsusmaa puhul, siin proportsionaalsuse põhimõttest mitte kinnipidamine ei käi kuidagi kokku lepingute vaimuga. suur tänu ja nüüd, kallid kolleegid, äh, järgmised kõnelejad, härra Mauro, teil on kaks minutit. suur tänu, härra president. väike müsteerium selles osas, et kuidas nõukogu sai la-, langetada sellises äh, väga olulises küsimuses nii kergekäelise otsuse minu meelest äh, toob see endaga kaasa tõsiseid äh, probleeme, see otsus, äh, mis kogu Euroopa projekti ohtu seab ja lüüa saab Euroopa Liidu maine. näiteks Itaalias on võimalus korraldada lisavalimised. kuid on täiesti võimalik, et ainult viis protsenti äh, valijatest äh, vaevub valima? või peaksime me siis uuesti minema tagasi kahe tuhande üheksanda aasta Euroopa Parlamendi valimiste valimistulemusteni ja noppima sealt kellegi välja, kes siis oleks järgmisena valitud parlamenti? Euroopa ei ole sugugi huvitatud sellest, et integratsioon aeglustuks ähm, meie ühenduses ja mina arvan, et kaheksateist uut kolleegi peaksid üheaegselt asuma tööle parlamendis selleks, et äh, see delikaatne tasakaal, mis on leitud äh, rahvuste esindatuse vahel, säiliks. minu meelest on täiesti mõeldamatu, aga et nende kaheksateistkümne uue saadiku seaks oleks inimesi, kes ei ole valitud äh, rahva poolt ja minu meelest on meie kohus äh, tagada see, et äh, Lissaboni lepingu protokolli kolmkümmend kuus äh, muutmiseks ei ole vaja kindlasti konvendi kokkukutsumist, vaid pigem valitsustevaheline konverents ehk VVK kokku kutsuda sellepärast, et ega meil ju siin midagi väga palju ei olegi enam arutada, valigem siis kõige otsesem tee lahenduse leidmiseks, nii et kutsugem kokku VVK, mitte konvent. Äh, suur tänu. järgmisena saab sõna härra Kroote, teil on kaks minutit. Äh, suur tänu, proua president. kõigepealt äh, lubage mul tänu avaldada meie raportöörile härra Mendeste Vigole. mis puudutab tulevikukonventi või konvendi kokkukutsumist, siis minu meelest ei ole seda vaja. tegemist on detaili väljaselgitamisega, väikese muudatusega ja Euroopa Parlament äh, kes on äh, valitud rahva poolt otse, ei äh, peaks äh, konventi taas kokkukutsumist toetama. nõukogu peaks selle probleemi aga lahendama nii kiiresti kui võimalik. seda sellepärast, et kuusteist kaheksateistkümnest uuest kolleegist on praegu sellises olukorras, et nad ei tea täpselt, mis nendega edasi saab ja pall on kindlasti nõukogu väljaku poolel nõukogu ei peaks äh, laskma end eksitada igasugustest kiusatustest. mul on väga hea meel, kolleegid, et Lissaboni leping on jõustunud ja nüüd tuleb teha meil oma õppetunnid ära selleks, et Lissaboni leping korralikult rakendada. kuid ma tõesti arvan, et üks liikmesriigi parlament on teinud vale otsuse ja ei peaks äh, siia saatma kol-, uusi kolleege nii, nagu nad seda esialgu kavatsevad. ma ei ole valmis äh, küll seda toetama, kuid olen nõus meie raportööriga üldiselt äh, ja olen nõus raportööriga siis selles osas, et ükski Rahvusparlamendi saadik ei peaks siia olema saadetud. suur tänu, härra Kroote! ja järgmisena proua Bel-, Belje, üks minut. aitäh, proua president. Prantsusmaa on ainus liikmesriik, kes ei ole ennetanud Lissaboni lepingu äh, jõustumist ning keeldub rakendamast kahe tuhande üheksanda aasta valimistulemusi ja nüüd see Prantsuse erand äh, ehk määrata Äh, kaks parlamendiliiget Euroopa Parlamenti ja see on väga tõsine äh, demokraatlike põhimõtete rikkumine. nii et äh, järgigem, kas me siis tõesti nüüd järgime seda soovitust, mis on nõukogu poolt tulnud ja allume sellele ühe liikmesriigi survele? me ei võta siin arvesse euroopalikke demokraatia põhimõtteid, me peaksime kehtestama enda legitiimsust ning usaldusväärsust kodanike silmis, just kodanikud valivad Euroopa Parlamendi liikmed, mitte liikmesriikide valitsused ja see Prantsuse erand tähendab seda, et kindlasti peaks see ülevaatamine toimuma konvendi raames, mitte äh, äh, valitsustevahelise ähm, konverentsi raames, aitäh. suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Kolman, teil on üks minut, palun suur tänu, proua president, Lissaboni lepingu ratifitseerimise edasilükkamine tähendas seda, et äh, parlamenti tuli seitsesada kolmkümmend kuus saadikut seitsmesaja viiekümne asemel, nii nagu Lissaboni leping ette nähti. nüüd äh, nende kohtade täitmiseks kaheksateist 18 äh, uut saadikut kaheteistkümnest liikmesriigist ja Saksamaalt võetakse ära siis kolm kohta, kuid kogu see asi on väga keeruline, sellepärast et ega ei saa tagasi saata siis praegu kolme Saksamaa saadikut. ja kui me nüüd kaheksateist toome siia ilma sakslasi tagasi saatmata sisse, siis oleks äh, saadikute arv seitsesada viiskümmend neli, mis on aga keelatud lepinguga seega lepingu protokolli number kolmkümmend kuus tuleks muuta selleks, et meie töö saaks edasi minna, kui me seda eh, ei muuda seda protokolli, siis iga seadusandlus, mille parlament vastu võtab, muutub tegelikult kehtetuks. meie ettepanek on, et probleemi võiks lahendada VVK-l ehk valitsustevahelisel konverentsil, kui tegemist on väga suure muudatusega, Lissaboni lepingu muutmine, mis eeldab ratifitseerimist kõikides liikmesriikides ja äh, see tähendab seda, et kõikides liikmesriikides peab tekkima võimalus ka rahvahääletuseks ja seega ma pakun välja kojale, et see ettepanek maha hääletataks. suur tänu, järgmisena saab sõna pooleteistkümneks minutiks härra Tšaraskovski. ma olen äh, kardinaalselt teisel arvamusel eelkõnelejaga me peame küsima endalt, et kas konvent tuleks kokku kutsuda selleks, et see küsimus lahendada või ei ja me oleme võtnud otsuse mitte konventi kokku kutsuda, kuid oleme teinud seda just nimelt selle uue instrumendi huvides, mis tegelikult ju suurendab kõikide parlamendis langetatud otsuste legitiimsust. see loomulikult ei sea mitte mingisugust pretsedenti tulevikuks sest et kõik väga olulised otsused, mis puudutavad lepingu muutmist, näiteks nagu valimismenetlust äh,, eeldaks justkui konvendi kokkukutsumist lubage tänada Inigot äh, ja tema kolleege selle otsuse langetamise eest, see ei olnud kerge otsus. meil oli suur küsimus, äh, kuidas lahendada uue kaheksateistkümne liikme tulek parlamenti, sest et oli liikmesriike, kellel ei olnud äh, menetlust ette nähtud selle jaoks, kuid meie pidasime oluliseks just nimelt legitiimsust ja legitiimsus peaks olema siis see põhiprintsiip, mis meid juhib ja meie kojas tuleb tagada tasakaalustatud äh, esindatus nii kiiresti kui võimalik. ja sellepärast võtsimegi väga pragmaatilise lahenduse. nimelt äh, palusime, et äh, liikmesriigid, keda see asi puudutab, oma valimisseaduse nii kiiresti kui võimalik vastavusse viiksid uute sätetega ja et uued parlamendisaadikud saaksid meiega liituda nii kiiresti kui võimalik, et nad oleks kõik ka rahva poolt otse valitud, need saadikud. suur tänu ja järgmisena saab sõna Äh, härra Guillaume äh, kaheks minutiks, proua Guillaume. tänan, kallid kolleegid. see küsimus ei ole enam uus, äh, kolleegid Serine Lamassur tegelesid selle küsimusega eelmise parlamendi koosseisu ajal. nii et äh, ei ole üllatav, et Prantsusmaa tegi otsus, sellise otsuse, nagu ta tegi. Lissaboni leppe pidi ühel varem või hiljem jõustuma. kahju on see, et Prantsusmaa ei eh, soovinud, eh, ei eh, soovinud sündmusi ennetada ja ei suutnud ette näha seda, et on vaja kaks uut saadikut siia saata. kokkuvõttes võib see tähendada seda, et see võib tähendada seda, et parlamendi valimispõhimõte ehk siis see, et parlament valitakse avalikel üldvalimistel, enam ei kehti, see paneb küsimärgi alla ka eh, parlamendi usutavuse. teisest küljest ei tohiks et lubada seda, et, et need eh, saadikud, kes on valitud üheteistkümnest teisest liikmesriigist, eh, peaks ootama kaheteistkümnenda riigi probleemide pärast. nii et me arvame, et me peame selle küsimuse kiirelt lahendama valitsuste vahelisel konverentsil ja äh, Prantsusmaa peab oma kohustusi täitma äh, täpselt samamoodi, nagu seda on teinud teised liikmesriigid. ja äh, saadikud tuleb valida riigi kodanike poolt. me peame mõtlema selle peale, kuidas Euroopa Parlamendi liikmed ametisse valitakse, tulevikus igal pool peab see toimuma ühtemoodi ning seda peab, kuidas seda teha, tuleb otsustada siin ja mitte valitsustes. suur tänu, järgmisena saab sõna Sita Gurmai, teil on üks minut, palun. suur tänu, proua president, kolleegid, Inigo, suur tänu suure tehtud töö eest, suur tänu ka kõikidele kolleegidele, kes osalesid selles töös pärast äh, aastaid äh, töid äh, oli Lissaboni leping ees silmitsi tõsiste probleemidega ratifitseerimisel, nüüd lõpuks on ta vastu võetud, see on väga oluline samm Euroopa Parlamendi jaoks, me peame võimalust kasutama ära ja institutsionaalseid reforme arvestades peame me pidevalt äh, arvestama kõikide Euroopa kodanike huvidega. me ei peaks taolistele administratiivküsimustele nii palju tähelepanu pöörama, meie otsuse langetusprotsess peab olema tõhusam, kodanikud eeldavad meilt, et me teeme oma tõhu, tööd tõhusalt ja läbipaistvalt. ja ma olen väga rahul selle tasakaaluga, mis on praegu institutsioonide vahel saavutatud, kuid see kompromiss loodetavasti on ka äh, jätkusuutlik. me meie töö saab olema senisest tõhusam, parlament on tugevam ja seega teeme suure teene Euroopa kodanikele. lõpetuseks veel mõned tulevased kolleegid, mida kiiremini nad oma kohtadele asuvad, seda parem, sellepärast et see kindlasti lisab väärtust üldiselt meie institutsioonile, suur tänu! suur tänu! järgmisena vaba mikrofon, nii nagu ette näeb meie kodukord ja järgmisena saabki siis sõna esimene kolleeg, tal on üks minut. ei ole mikrofoni kõnelejal. aitäh, proua president, tahtsin äh, nagu eelkõnelejad äh, tänada kolleeg Mendes de Vigot, äh, kes äh, tegi ära väga suure märkimisväärse töö tingimustes, kirglikes tingimustes äh, kogu see protsess kestis väga pikka aega, olid tulised arutelud ja siin on muidugi ka kõigil väga tugevad huvid mängus, eriti just Euroopa Parlamendil, tegemist on teemaga, mis meid väga lähedalt puudutab, meie assamblee koosseis ja kuidas liikmeid valitakse või nimetatakse ja raportöör äh, sobitas väga hästi kokku või kogus kokku äh, vägagi erinevad äh, huvid ning seisukohad ja tuli välja vägagi tasakaalustatud tekstiga, kus kõik need arvamused ka kajastatud on. ja nende kahe raporti käsitlemine nii üleminekumeetmeid puudutav raport kui ka valitsustevahelise konverentsi raport äh, on pragmaatilised, äh, näevad ette tõhusa lahenduse ja võtavad arvesse ka seda, mida kodanikud Euroopalt ootavad. Äh, suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kadenbach. proua Kadenbach, suur tänu ja suur tänu meie raportöörile ja ka variraportööridele. täna peaksime me parlamendist välja saatma väga selge sõnumi. meie sõnum peaks ütlema, et me võtame suure heameelega vastu uued kolleegid parlamenti ja tuleb rõhutada seda, et nii kiiresti kui võimalik, tuleb lahendus leida. selleks, et kaheksateist rahva poolt valitud saadikud saaksid oma kohustusi kandma hakata nii kiiresti kui võimalik. parlamendil on ju üldiselt peamine kohustus esindada kodanikke, meie valijaid nii hästi kui võimalik ja me peame tööd äh, tegema nii tõhusalt äh, kui võimalik ja sellepärast me ootamegi uusi kolleege enda sekka, kes tooksid endaga kaasa oma ekspertteadmised ja enamus nendest on ju juba rahva poolt ka ära valitud ja seega loodetavasti Austria kolleegid ka üsna pea saavad meiega liituda. suur tänu, järgmisena äh, kolleeg Obermeier, üks minut, palun. suur tänu, proua president Lissaboni lepingu äh, tint pole veel kuivanudki, aga juba on meil täielik kaos, äh, uued küsimused äh, tekkinud nende nii-öelda kummitussaadikutega. suurepärane. valimissüsteemid liikmesriikides on erinevad ja see tõstatab väga suuri küsimusi Prantsusmaal ei ole meil süsteemi, eh, kust saaks lihtsalt järgmisest järgmised nimed nimekirjast võtta ja saata need siia. ja sellepärast eh, peaksime meie omalt poolt rõhutama seda, et parlamendisaadikud tuleb ametisse valida, mitte ametisse nimetada ja muidugi äh, mõelda tuleb ka saadikute palkade ja hüvitiste küsimusele selles küsimuses ja mm, tegelikult ega kodanikud meid eriti ei usalda, kui meil on sellised kummitused majas lingi liikumas, kes pole ei üks ega teine. nii et äh, mõelgem ikkagi, millise staatuse me nendele kolleegidele anname paljud küsimused on tänaseks lahendamata ja kolleeg- ja kodanikud ootavad nõukogult siiski väga selgeid äh, seisukohti. härra Siekierski saab järgmisena sõna. Äh, vastavalt Lissaboni lepingule Euroopa Parlamendi koosseis, äh, selle suurus muutus, Lissaboni leping jõustus mõni aeg tagasi juba ja valitsustevahelist konverentsi ei ole veel kokku kutsutud selleks, et muutusi ratifitseerida, see on päris oluline muudatus ja me peaksime selle muudatuse ratifitseerima nii kiiresti kui võimalik. ma olen raportööriga nõus selles osas, et liikmesriikide huvides on sellega edasi minna nii kiiresti kui võimalik, selleks et uued parlamendiliikmed saaksid asuda Äh, valijaskonda esindama. see on kooskõlas äh, põhilise demokraatlite põhimõtetega. kõik äh, need uued Euroopa Parlamendi liikmed peaksid parlamendiga liituma üheaegselt. aitäh. härra Zver, üks minut palun lugupeetud äh, eesistuja, äh, komisjoni ning nõukogu esindajad. ma sooviksin äh, liituda nende kolleegidega, kes rõhutasid seda, et Euroopa Parlament peab täiskoosseisus tööle asuma nii kiiresti kui võimalik. praegu ei ole see koosseis veel täielik, kuna lepingut on muudetud, kuid need muudatused ei ole veel jõustunud ja seetõttu valitsustevaheline konverents oleks õigeks lahenduseks, see on õige viis ähm, õigusliku aluse küsimused lahendada. ma sooviksin äh, tänada raportööri, kes püüdis leida õige juriidilise lahenduse ja tänane arutelu näitab seda, et ta on äh, tõepoolest õige tee leidnud olen üks nendest, kes äh, ootavad uute parlamendiliigete saabumist, meil on äh, neid kindlasti tarvis. ja eelnevatel valimistel ei teatud, et peab veel ka samadel valimistel põhinevalt uusi liikmeid määrama äh, kui nüüd räägime konkreetselt nendest kahest liikmest äh, Prantsusmaalt, kes peaksid Euroopa Parlamendiga liiduma ilma vali-, valimisteta, ma ei usu, et parlamendi legitiimsus kannataks selle all. aitäh, nüüd äh, sõna vaba mikrofoni viimasele kõnelejale, härra Kelly, palun kolleegid, kui inimesi valitakse Euroopa Parlamenti, siis äh, on neil õigus ametisse asuta, asuda samamoodi nagu seitsmesaja kolmekümne kuuelt ülejäänud liikmel. see on äh, lühiajaline probleem, millel on vaja ka lühiajalist ja kiiret äh, lahendust. samuti ma leian, et on vale et mõni liikmesriik ei võtnud ennetavaid meetmeid juba aasta tagasi Äh, sest äh, siis äh, oli ka spekulatsioone selles osas, et Lissaboni lepingut ei võeta vastu, kuid nüüd, kui kõik on ratifitseeritud, on oluline, et inimesed, kes valiti nendele kohtadele, et nad saaksid tööga edasi minna ja et me loodame, et nelja aasta pärast valimistel kõik on korras. Grazie, eh, diamo ora eh, la parola al aitäh, nüüd aga annaksin sõna uuesti nõukogule, et nad saaksid vastata arutelule, härra Lopes-Garrido, palun. suur tänu, proua president, soovisin lisada lihtsalt seda, et ma olen täiesti nõus nende sõnavõtjatega, kes äh, väljendasid seda, kui oluline on see lahendamata küsimus lõpuks lahendada. Lissaboni lepe lubab meil veel kaheksateist saadikut lisada Euroopa Parlamendile, sest viimased parlamendivalimised toimusid natuke enne seda, kui Lissaboni lepe jõustus. nii et väga oluline on, et rakenduks protokoll kolmkümmend kuus. ma olen täiesti nõus ka nendega, kes väljendasid oma arvamust, rõhutades, et seda peaks tegema võimalikult kiiresti. see, et need kaheksateist saadikut siin ei ole, et saadikud, kes esindavad kahteteist liikmesriiki Euroopa Liidus, see vajakajäämine tuleb täita nii ruttu kui võimalik. ning sellega seoses olen ma nõus härra Mendes de Vigoga, kelle ettepanek on äh, mitte kutsuda kokku uut konventi, vaid et kutsutaks kokku valitsusväline, vaheline konverents ja et võimalikult kiiresti ratifitseeritaks see otsus Euroopa rahvusriikide parlamentides ning et me võiksime varsti juba näha need kaheksateist saadikut siin kojas, kes oleks pidanud siin olema juba parlamendi koosseisu algusest peale. Grazie, adesso la parola alla commissione, prego commissione aitäh. nüüd äh, komisjonile sõna kom-, äh, volinik Šefčovitš, palun. suur tänu, proua president. see arutelu näitas seda, et äh, me leiame lahendust siin erakorralisele olukorrale, püüame leida praktilist lahendust ülemineku tingimustes ja seetõttu ma tervitan seda pragmaatilist lähenemist, mis tuleneb nendest Vigo raportist ja mulle tundub selle arutelu põhjal, et toetus sellele raportile ka siin täiskogul on väga tugev. nii et kaheksateist äh, uut Euroopa Parlamendi liiget peaksid saama asuda ametisse nii kiiresti kui võimalik. komisjoni seisukohta meie, meilt on otseselt küsitud, kuidas äh, see muutus aset leiab, äh, läbi mis mehhanismide ja komisjon nõustus valitsustevahelise konverentsi kokkukutsumisega. kui aga räägime sellest, kuidas need uued ähm, liikmed valitakse, siis äh, siin äh, otsustab äh, seda samuti valitsustevaheline konverents. kui ülemkogu seda küsimust arutas, siis oli selge, et püüti saavutada tasakaal, tasakaal Äh, selle meetodi vahel, kuidas äh, Euroopa Parlamendi liikmed äh, ametisse määratakse ning vajaduse vahel põhiseaduslikest ähm, kohustustest kinni pidada. ja need olid siis need kolm võimalust täna, tänastele vajadustele vastata ja muidugi see kõik parandatakse järgmiste valimiste kaudu. ma tervitaksin ka neid arutelusid, mis on toimunud Euroopa Parlamendis äh, Euroopa Parlamendi valimiste korralduse kohta, kuid need on siiski kaks erinevat teemat, praegu me räägime kaheksateistkümnest lisaliikmest Euroopa Parlamenti ja järgnev, järgmisel korral siis võime rääkida võimalikest muudatustest kogu sellesse valimise korda, aitäh! suur tänu ja lõpetuseks saab sõna raportöör härra Mendes de Vigo suur tänu teile, proua president. kui sellised erinevad ehm, arvamused, nagu Mauro Kuldnis või Goldman on seda väljendanud, siis võib öelda, et erinevad valimissüsteemid, mille abil valitakse Euroopa Parlamenti, on eh, problemaatiline. see tähendab seda, et meil on vaja ühtset valimismenetlust. seda räägiti juba Rooma lepete puhul ning ma tahaksin äh, tänada kõiki, kõiki ehm, variraportööre, eriti härra Hauregi ja Tafi. ma loodan, et homme meie koda toetab seda raportit, et see ühtne eh, valimismenetlus Euroopa Parlamenti saaks võimalikult kiiresti eh, lahendatud. sellisel juhul jääksid sellised küsimused, nagu siin esile tõst-, tõusid ka ära. siin räägiti ka sellest, et eh, meie parlament peab olema esindav parlament ning seda rõhutasid mitmed kolleegid. me artiklis üks seda ka ütleme selles raportis, et kaheksateist peaks tulema korraga, sest vastasel korral parlamenti esindusvõime väheneb. miks? sellepärast, sellepärast, et Lissaboni lepe annab äh, meile võimaluse muutuda õiglasemaks olukord on eriline, see tähendab seda, et meil on vaja ka erilisi eh, vahendeid. ma ei vahenda, ma, ma ei eh, saa öelda, et mulle, et eh, et mulle meeldib see, kui nimetatakse ametisse meie parlamendiliikmed, kuid kui ma pean valida kas selle vahel, et nad siia tulevad või siis, et need et kui kaheksateist ei tule ja Lissaboni lepe sellega ei jõustu, siis see mulle ka ei meeldi. mina paluksin, et see pragmaatiline ajutine lahendus siiski jõustuks ja see on eh, siiski õiglane lahendus. suur tänu teie panuse eest minu töösse. suur tänu, kallid kolleegid, suur tänu raportöörile, sellega on see ühisarutelu lõppenud, hääletame homme kell üksteist.